Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich willkommen. daamid ja härrad, tere tulemast! head kolleegid liikmesriikide parlamentidest ja Euroopa Parlamendist. tervitan teid meie plenaarsaalis Euroopa parlamentaarsel nädalal siin meie juures Brüsselis. tänan Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit, kes leidis aega täna siia tulla. tere tulemast, härra komisjoni president. daamid ja härrad, räägin nüüd protseduurilistest küsimustest, siis tuleb meil väike ametlik avamine minu enda poolt, pärast mida saab sõna komisjoni president härra Juncker ning siis saab, saavad sõna kolm kolleegi, igaüks kümneks minutiks. kõigepealt proua Beres kümneminutilised avaldused, tema avaldus seoses Review of Economic Governance Framework Stocktaking and Future Challenges, räägib, ta räägib siis oma hinnangust sellele dokumendile. siis kolleeg Lolita Tšigan, kes esindab äh, Läti parlamenti, praegust eesistujat räägib meile majandusjuhtimisest siseriiklikust perspektiivist vaadatuna ning pärast seda saab sõna Saksa Bundestagi eelarvekomisjoni liige Norbert Pahtler, kes räägib siis Saksa Bundestagi vaatenurgast majandusjuhtimisel Euroopa Liidus. siis tuleb küsimuste-vastuste voor ning äh, küsimuste-vastuste vooruga seoses ütleksin juba teile esialgse märkuse korras, et me üritame sõna anda võimalikult paljudele kolleegidele. ja see tähendab aga, et me peame piirama kõneaega. mis tähendab, et kõneaja piirang, äh, minu ettepanek on seada kahele minutile mis Euroopa Parlamendi kolleegide jaoks on kindlasti väga pikk kõneaeg juba, et fraktsioonide fraktsioonide juhid võivad teile rääkida sellest, et kaks minutit on meil väga pikk aeg, üldisemas plaanis on see muidugi lühike aeg, aga aga igal juhul täna palun eh, kõigil leppida selle kahe minutiga. leiate oma kohtadel nõndanimetatud kõnekaardid, speaking cards Need on meil igal kohal ning kui te soovite osaleda arutelus ning oma sõnaõigust kasutada, siis palun täitke see kõnekaart, sõnavõtukaart ning saatke see kaart ette, et me oleksime teadlikud teie sõnasoovist ja registreeriksime selle. üritame teha nii, et me anname sõna kolmele liikmesriikide parlamentide kolleegile ning ühele Euroopa Parlamendi kolleegile igas sektsioonis. kuna president Juncker peab kümme kolmkümmend lahkuma, sest tal on edasised kohustused, siis leppisime temaga kokku, et, et ta vastab küsimustele, õigemini jah, küsimuste-vastuste voor temaga lõpeb kümme kolmkümmend, ta vastab äh, umbes kümne minuti jooksul esitatud küsimustele, peab siis lahkuma ning see tähendab, et kümme kolmkümmend, ükskõik mis äh, staadiumis meie arutelu on, peame selle komisjoni presidendiga katkestama ning komisjoni president vastab ja peab siis lahkuma. nii nüüd jätkan inglise keeles. ning austatud kolleeg Perez, kolleeg Tšiga, Tšigane komisjoni president härra Juncker, head kolleegid, kõik, kes te siin olete, mul on suur heameel teid tervitada siin kolmandal Euroopa parlamentaarsel nädalal. sellega avame me uue, keerame uue lehe Euroopa parlamentarismi ajaloos viimase kolme aasta jooksul on meil tehtud märkimisväärseid edusamme parlamentide, tähendab siis liikmesriikide, Euroopa Parlamendi liikmete vahelise koostöö institu-, institutsionaliseerimisel. mul on väga hea meel, et kahekümne kolmest riigist on üle saja parlamendiliikme meie koostöövormis osalemas, see parandab kindlasti demokraatlikku kontrolli Euroopa semestriprotsessi üle minu isiklik veendumus on, et meie, liikmesriikide parlamentid, Euroopa Parlamendi liikmed ei ole mitte rivaalid, vaid partnerid püüdluses tagada kontroll, tõhus kontroll täitevvõimu üle ning seega ka demokraatliku järelevalve põhimõtte järgimine. me teame, et Euroopa integratsioon toimib ainult siis, kui see tugineb tihedale koostööle siseriiklike Euroopa Parlamendi liikmete vahel. Lissaboni leping Eh, mida on nimetatud parlamentide lepinguks, on lõpuks eh, seda arusaama arvestanud ning lepinguga on tugevdatud nii Euroopa Parlamendi kui liikmesriikide parlamentide rolli. liikmesriikide parlamentide arvamustega arvestatakse nüüd enam ning neil on laiendatud volitused iseäranis lähimuse, teavitamise ja osaluse valdkondades. Lissaboni leping tunnustab ka koostöö olulisust nende organite vahel, luues parlamentide vahelise koostöö institutsioon, institut-, institutsionaliseeritud vormi. Euroopa Parlament on astunud rea samme, näitamaks oma pühendumust Euroopa Liidu parlamentaarse mõõtme laiendamisele, nagu öeldud meie resolutsioonis aastast kaks tuhat üheksa. kaks tuhat üheksa tundus parlamentarismi tulevik Euroopas roosiline, aga reaalsus viimastel aastatel, kriisiaastatel, oli väga erinev. Euroopa on liikunud kriisi kohtumiselt kriisi kohtumisele ning otsused, mis kõiki meid puudutavad, on tehtud sisuliselt suletud uste taga riigijuhtide ja riigipeade valitsusjuhtide poolt. ning nende, sellel tasemel toimuvate kohtumiste ja, ja kriisi mõju on vähendanud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide tähtsust. Euroopa Parlament mõistab et liikmesriikide parlamentidele valmistab muret pädevus, mis on antud komisjonidele liikmesriikide eelarvete hindamiseks varases staadiumis ning ka meile teeb see suurt muret. toon näite. liikmesriikide parlamendid, iseäranis rahandus- ja eelarvekomisjonid, omavad olulist rolli eelarveprotsessis. Teie kontrollite, kas valitsused kulutavad raha vastavalt seadusele ning teil on õigus muuta eelarveprojekte eelarve-eelnõusid. ning kui neid volitusi õõnestatakse, tekib demokraatlik vaakum, me ei saa seda aktsepteerida ja me ei kavatse seda kunagi aktsepteerida. daamid ja härrad, meil on vaja rohkem Euroopat eelarvepoliitikas. ainus viis siin edasi liikuda, ainus asi, mida me peaksime, või vähemalt üks asi, mille me peaksime olema kriisist ära õppinud, on see, et me ei saa vaadata Euroopa majandust enam kui eraldi kastikesi, liikmesriikide majanduste kastikesi. ei, need kastikesed on tihedalt ühendatud, mis toimub ühes riigis, mõjutab ka teisi riike. ning kuna probleemid on Euroopa tasandi omad, siis peavad ka lahendused olema samal tasandil ning Euroopa semestri protsessi eesmärk ongi just see, anda liikmesriikidele poliitilisi suuniseid ning tagada parem majanduspoliitiline koordineerimine Euroopa Liidu lõikes ning eri poliitika valdkondade lõikes ning see koordineerimine peab toimuma Euroopa tasandil. me toetame seda põhimõtet, ent me ei kavatse aktsepteerida seda, kui Euroopat hakatakse laiendama parlamentarismi ja demokraatia arvel. me tahame tagada, et meil oleks demokraatlik vastutus tagatud kõigis protsessi etappides, ka siis, kui me räägime liikmesriikide eelarvetest. sellepärast Euroopa Parlament kutsubki Euroopa Komisjoni üles tagama E-, esitlema liikmesriigi, riigipõhiseid soovitusi enne nende vastuvõtmist nõukogus ka vastava liikmesriigi parlamendile, seetõttu peabki Euro-, parlament, Euroopa Parlament mängima senisest laiemat rolli koostöös liikmesriikide parlamentidega selleks, et muuta Euroopa tasandil võetud otsused legitiimseks. head kolleegid, lubage, ma ütlen selgelt välja praeguse demokraatliku defitsiidi vähendamiseks uues majandusjuhtimise raamistikus on meil vaja suuremat kaasamist, nii liikmesriikide parlamentide kui Euroopa Parlamendi suuremat kaasamist, nii otsuste vastuvõtmisel kui ka nende rakendamisel. me anname endale aru, et lahendada tuleb veel palju probleeme. käsitlemist vajavad paljud küsimused nii Euroopa semestri kui ka artikli kolmteist konverentsi raames. täna räägime muuhulgas ka üleüldisest kasvustrateegiast Euroopas, nõndanimetatud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia vahe, vahe hindamise osana. see puudutab kestlikku kasvu ning ei ole saavutatav ilma kõigi meie jõupingutusteta, aga on äärmiselt oluline, et neid jõupingutusi koordineeriksime. meie arutelud siin on olulised ka selleks, et esitada nende tulemus kevadisele Euroopa Ülemkogule, kus arutatakse majanduskasvu küsimusi. kui me tahame, et Euroopa semestriprotsess toimiks, siis peame me kõik vastutustundlikult sellesse suhtuma. ma ootan kõigilt konstruktiivset arutelu ning head koostööd käesoleva iga-aastase kohtumisega avame me uue peatüki Euroopa demokraatia ajaloos ning meil on põhjust selle üle uhked olla ja loota selle edule. ma loodan, daamid ja härrad, et meie arutelus aruteludes järgneva kahe päeva jooksul õnnestub meil leida lahendused ning avaldada äh, vajalikku survet komisjonile, keda siin esindab komisjoni president ja kellele ma praegu sõna annan. palun. austatud härra president, lugupeetud Martin lugupeetud äh, daamid ja härrad, äh, parlamendisaadikud nii Euroopa Parlamendist kui ka riiklikest parlamentidest, äh, soovin kõiki siin tervitada. iga Martin Schulziga kohtumine on omaette elamus. ta annab mulle teada, et mul on aega poole üheteistkümneni, seda ma enne ei teadnudki, algselt mulle öeldi, et mul on aega kümme viieteistkümneni, aga kui ta ütleb, et mul on aega kümme kolmekümneni, siis äh, no nii see on. ja siis ta ütleb mulle, et äh, selle aja jooksul pean ma omad vastused andma ja loomulikult ma järgin presidendi äh, soovitusi ja ta annab mulle teada, et täna hommikul tuleb nüüd Euroopa Komisjonile öelda, mida peab tegema viimases äh, teemas ma küll kahtlen, kas see nüüd nii läheb, aga igal juhul äh, mul on hea meel täna siin olla selle parlamentaarse nädala raames. selline kohtumiste formaat äh, tekkis paar aastat tagasi kriisi ajal, aga nüüd see on juba hästi välja kujunenud äh, formaat, me kohtume niimoodi juba kolmandat korda alates selliste kohtumiste algusest. Teie arutelud äh, täna ja homme annavad tunnistust sellest, et äh, see, millest me räägime ja see, mida me teeme siin Euroopa tasandil, on ühisvastutus ja ühishuvi. Euroopa Liit on liikmesriikide ja institutsioonide ühisettevõtmine. seda tuleb äh, kontrollida ja samuti äh, peab see olema legitimeeritud igal tasandil. tõsi on see, et äh, see termin majandusjuhtimine ja Euroopa poolaasta, need on sellised kontseptsioonid, mis ei ole päris omased meie kodanikele ja nendele kontseptsioonidele, mida nad teavad. Nad räägivad sellistest protsessidest, mis tegelikult johtuvalt ähm, meie riikidest on erinevad. Äh, mina olen alati armastanud seda terminit majandusjuhtimist juba algusest peale, kui Majandus-Rahandusliit loodi alates Maastrichti lepingust ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolaastal olime meie eesistujaks ja ma rääkisin selle majandusjuhtimise poolt äh, väga jõuliselt tol ajal ja praegusel hetkel nende hulk, kes arvavad, et et see peab järjest tähtsamaks muutuma, neid on järjest rohkem ühed ütlevad, et majandusjuhtimine, eva, eva, economic governance, economic steering, et terminid on erinevad. aga me räägime ühisest samast protsessist ja algusest peale, Maastrichti protsessi algusest peale, mina olin selle poolt, et majanduspoliitikaid koordineeritakse. ja nüüd me oleme jõudnud, jõudnud sinna, kus me hakkame rääkima oma kaugetest meenutustest ja mälestustest juba äh, üheksakümne seitsmendal aastal, siis eelmisel sajandil juba, äh, juhtisin ma novembris, üheksakümne seitsmenda aasta novembris ülemkogu äh, kokkusaamiste, kus me rääkisime majandusest, majandusjuhtimisest ja meil on olemas ka nagu resolutsioon selle kohta ja ma arvan, et seda resolutsiooni oleks kasulik lugeda nii parlamendisaadikutel kui meil, sellepärast et selles dokumendis räägitakse väga paljudest tähtsatest asjadest, mis äh, kehtivad ka praegu. ja samal aastal öö, äh, öö, äh, mõtlesime me välja Luksemburgi öö, protsessi, mis puudutas tööhõivepoliitikat jaa, ma olen ilmselt ainukene, kes mäletab seda tolleaegset kokkusaamist ja me rääkisime majanduspoliitikate tugevdamisest äh, ja ja sellest, et igal aastal peame me kord kokku tulema ülemkogu tasandil rääkimaks tööhõivepoliitikast ja ja see on tihedalt seotud selle protsessiga, millest me täna räägime, mida me nimetame Euroopa poolaastaks ja see annab veelgi ulatuslikuma sisu sellele protsessile, millega me oleme varasemalt juba alustanud ja mis on ulatuslikum kui varasemad. Euroopa poolaasta, see ei ole lihtsalt mingi kirjanduslik väljend. see ei ole lihtsalt mingi sõbralik kokkusaamine äh, õlleklaasi äh, juures või veiniklaasiga, vaid see on tõesti väga tõsine asi. Euroopa poolaasta peab olema meie ühisomandis, peab olema nii nõukogu komisjoni kui parlamendi ühisomand ja kuuluma ka rahvusparlamentidele. ja, ja ta tugineb liikmesriikide valitsustele, liikmesriikide parlamentidele. me keskendume sellistele menetlustele, mis on tegelikult suhteliselt raskekujulised, aga me peame kõik koos arutama seda, mida meil vaja on teha. me oleme sellise asja püsti pannud, millest päris lõpuni ei saa keegi aru, ei parlamendisaadikud, valitsusliikmed ega ka kodanikud, nii et lähiaastatel me peame seda protsessi ja kõike seda suuresti veel lihtsustama. ja äh, komisjon, mille eesotsas mina olen, ei äh, ole väga pikka aega töötanud, aga me oleme oma esimestest tööpäevadest peale hakanud sellega tegelema mulle ei lähe eriti korda nüüd see sada esimest päeva ja see kokku, kokku ja see kokku, kokkuvõte, et väga paljud on mulle esitanud selle küsimuse, et milline on see teie kokkuvõte teie sajast esimesest päevast. et ei hakka ju terve elu kokku, kokku, kokku võtma ühe väikse beebi puhul, kes alles neljakuuseks on saanud ja täpselt samamoodi on see olukord meiega. nii et me ei hakka ju lahkamist äh, praegu tegema et praegune hetk ei ole, eh, ei ole õige selleks, et lõplikke hinnanguid anda meie tööle. et eh, võib-olla see on natukene liialdatud väljaütlemine minu, minu poolt, aga nii või teisiti me oleme üritanud õppida ka lähiminevikust ja lähiminevikus iseloomulikeks jooteks olid kõigepealt finants- ja majanduskriis ja kui meie komisjonina pidime andma oma hinnangu erinevatele projektidele, liikmesriikide projektidele, siis oleme vist alati vastutustundeliselt teinud ja väga tähelepanelikult uurinud erinevaid ole, olukordi. eelarve valdkonnas ei ole üldisi reegleid, mida üldiselt kohaldada. kõik liikmesriigid on erinevad ja nende majanduslikud ja sotsiaalsed tsüklid on erinevad ja ja tõesti sisuliselt Äh, riigiti väga erinevad ja johtuvalt sellest äh, äh, kolme riigi osas võtsime me täiendavalt aega kuni märtsikuuni selleks, et need riigid saaksid viia kõik vastavusse nõuetega. ma räägin siis Itaaliast ja Prantsusmaast ja natukene vähemal määral äh, Äh, Belgiast, sest tema olukord on natuke erinev kahest esimesest. me oleme alustanud majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise mm, äh, instrumentide ümbervaatamist, six-pack, two-pack ja vaatame üle need äh, nõudmised ja potentsiaalsed võimalused ja ümber vaadates neid tekste üritame me luua midagi sellist, mis võimaldab meil kaasa aidata majanduspoliitikate koordineerimisele. ja kui me räägime Euroopa poolaastast, räägime me majandusjuhtimisest, räägime two-pack'ist, six-pack'ist ja äh, viitame erinevatele lepingute artiklitele ja tihti mulle tundub, et need, kellele me räägime, päris lõpuni aru ei saa sellest, mis me räägime ja johtuvalt sellest on väga tähtis, et me kasutaksime vähem tehnilist keelepruuki äh, ja võib-olla natuke poliitilisemat, üldisemat keelepruuki. Äh, neli nädalat pärast seda, kui me ametisse astusime, tulime me välja investeeringute plaaniga, äh, Euroopa investeeringute plaaniga ja äh, investeeringute kava, mis hõlmab kolmesada viiteistkümmet miljardit ja see eeldab läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ja ma olen juba äh, alustanud neid Euroopa Parlamendiga ja alustasin seda juba siis, kui ma viieteistkümnendal juulil oma ametisse nimetamise kõne, kõnet pidasin ja rääkisin nendest kolmeteist, kolmesaja viieteistkümnest miljardist eurost ja see on kohustus, mille me oleme võtnud endale Euroopa kodanike suhtes ja on selliseid sündmusi, mille tähtsust ei tohi sugugi alahinnata. uus komisjon koostöös parlamendiga, sellepärast et selline on ju nõudmine, on paika pannud tõesti väga tulemusliku ja pideva dialoogi sellepärast, et komisjon, meie komisjon soovib olla poliitilisem kui varasem komisjon ja johtuvalt sellest oleme me endale ka teatud kohustusi võtnud, mida me kavatseme ka järgida ja e, sellest tulenevalt soovisime me võimalikult kiirelt tutvustada ja esitada selle investeeringute kava ja selle ülesehitust on võib-olla keeruline mõista, aga samas suhtumine sellesse investeeringute kavasse on olnud positiivne ja võib-olla tõesti on detailselt raske olnud mõelda kogu selle investeeringute kava ülesehitust või arhitektuuri. aga väga tähtis on see, et liikmesriigid enne juunikuud võtaksid vastu need õigusaktid, mis sellega on seotud. ja sellele tahaksin ma lisada veel paar sõna. komisjon ja nõukogu on need tekstid vastu võtnud, aga ma olen lubanud Euroopa Parlamendi ees, et ma anname uue sisu Euroopa õigusaktide vastuvõtmise sisule, et eh, tõesti, parlament on kaasotsustaja ja seda ka nende investeeringute kavas. see investeeringute kava kujutab endast tegelikult teatud paradigma muutust. kuni siiani Euroopa Liidu eelarves eelarveread rääkisid otsetoetud toetustest, kas siis liik-, eh, liikmesriikidele või ettevõtetele, aga meie oleme selle muutnud, seda muutnud ja nüüd need toetused ei ole enam see tavapärane rahade liikumise viis, kuidas rahad liiguvad Euroopa tasandilt liikmesriikidele, vaid me toimime niimoodi, et vastavad, äh, vastavad summad jõuavad otse reaalmajandusse mina ei soovinud seda, et komisjon oleks see, kes need investeerimisprogrammid äh, paika paneks, vaid me oleme selle töö jätnud Euroopa Investeerimispangale, kes asub lähemal reaalmajandusele ja investeeringutele ja meie sooviks on see, et liikmesriigid oleksid ulatuslikumalt kaasatud kui siiani äh, investeeringute kavasse ja ma tõesti loodan, et see niimoodi saab ka olema ja ma olen arutanud seda praktiliselt kõigi peaministritega ja ma arvan, et see summa tegelikult saab, investeeringute summa saab olema ka suurem kui see, millest me praegu räägime. ja tegelikult annab see öö, stabiilsuse ja majanduskasvu paktile ka hoopis uue sisu ja mina räägin sellisest kolm, eelarve kolm, kolmnurgast ja ärge uskuge neid, et parim retsept on see, et võlale tuleb võlga juurde panna. ei, me peame alati, peame mõtlema struktuurireformide peale ja struktuurireformid on tõesti väga tähtsad aga struktuurifondid ja eelarve, et see oleks, oleks piisav selleks, et tagada majanduskasv Euroopas, see on vale. meil on vaja resoluutseid poliitikaid, kindlameelset poliitikat, äh, tööhõivepoliitikat selleks, et tõesti sellel kolmnurgal oleksid oma kindlad, kindlad küljed ja kindlad nurgad ja meie oleme lisanud veel omapoolse doosi paindlikkust stabiilsuse paktile. ja kolmeteistkümnenda jaanuari eh, teates mitte ei räägi eh, sellest, et stabiilsuse pakt muutuks paindlikkuse paktiks, aga me lihtsalt rõhutame seda, seda, seda külge just investeeringute osas edasi me oleme välja tulnud uue algatusega, mis puudutab noorte tööhõivet ja ma olen kaasanud eh, Euroopa poolaasta töösse ka sotsiaalküsimuste eest vastutava voliniku ja eh, ka tema tutvustab neid õigusakte, mis seda valdkonda puudutavad siin täna ja homme. komisjon ei ma ei sooviks, et komisjon hakkaks nüüd mingisuguseid õppetunde liikmesriikidele andma, aga ma, minu sooviks oleks, et see, et see kollektiivselt me suudaksime paremini hallata kõike seda, mis meie vastutuse alla käib aga muidugi aeg-ajalt peab komisjon ka välja ütlema selle, mida ta millestki arvab ja aeg-ajalt vastu võtma omapoolseid otsuseid, aga mina soovin, et meie ühine, ühise rahanduspoliitika juhtimine oleks äh, äh, sellise jagatum ja et oleksid ulatuslikumalt kaasatud nii Euroopa Parlament kui ka liikmesriikide parlamendid, kui me töötame välja äh, mingeid soovitusi riigiti või konkreetsetele riikidele ja tihti need, varasemalt need soovitused olid väga kaugel kohalikust reaalsusest ja just sellepärast, et lähendada see nüüd kohalikule äh, reaalsusele, siis olen ma palunud äh, ka meie komisjoni liikmetel käia koha peal, käia liikmesriikidel, rääkida kohalike, äh, liikmesriikide parlamentidega, sotsiaalpartneritega liikmesriikides sellepärast et äh, ka nemad peavad olema kaasatud sellesse, kui riigiti mingisuguseid soovitusi välja töötatakse. meie reeglid peavad muutuma etteaimatavateks, äh, tõhusamateks ja neid reegleid peavad järgima kõik liikmesriigid ja kõik valitsused, ükskõik kas tegemist on siis uute liikmesriikidega äh, või kogenemad, kogenenumate liikmesriikide või valitsustega. Neid reegleid kohaldatakse erandita kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide osas ja kuidagi ühepoolselt ei saa neid muuta või neist kõrvale astuda. aga muidugi see tähendab seda, et aeg-ajalt me vaatame ka äh, Äh, ümber, kohandame midagi ja ma olen Euroopa Parlamendile lubanud seda, et kui nüüd mingi ümbervaatamise äh, programmiga tegelema hakatakse, siis me uurime kõigepealt seda, selle sotsiaalset mõju, sotsiaalset mõõdet ja sotsiaalne mõõde on väga, väga tähtis ja väga tähtis ka Euroopa ülesehituse tasakaalu tagamisel Euroopa Ülemkogu detsembrikuus eelmisel aastal pani mulle ülesande koostada äh, Eurogrupi ja Ülemkogu presidendi ja Keskpanga presidendiga koos äh, koostada raporti majandus- ja rahanduspoliitika äh, kohta ja teha seda koos, kõik need neli presidenti koos teeksid seda ja kindlasti sellele, sinna, sellesse töösse kaasatakse ka Euroopa Parlamendi president ja ma loodan, et selles osas meie koostöö saab olema tõesti väga tihe, nii tihe kui võimalik. ma tahaksin täna hommikul erinevalt äh, tavaolukorrast mitte liiga pikalt rääkida. ma hea meelega kuulan, mis toimub äh, Euroopa Parlamendis ja riiklikes parlamentides äh, majanduspoliitika teemal, mida te mõtlete Euroopa semestrist, äh, two-pack'ist, six-pack'ist, nii et äh, ma ei ole siin ainult mitte selleks, et rääkida, vaid ka selleks, et kuulata, suur tänu tähelepanu eest! <clears throat> suur tänu, härra Juncker! nüüd äh, järgnevad veel kolm sõnavõttu, mida ma eelnevalt juba ka mainisin, kõigepealt proua Peres ja siis järgmisena kolleeg Tšigane ja siis kolleeg Part, palun. suur tänu, härra president. austatud härrad presidendid, kallid kolleegid, mu daamid ja härrad minu jaoks on väga suureks auks sisse juhatada meie tänane arutelu. Äh, selles osas, mis puudutab majandusjuhtimist ja teha kokkuvõtte praegusest olukorrast ja väljakutsetest. ja kui me vaatame seda, mis Euroopa Liidu tasandil on ära tehtud seoses kriisiolukorraga, siis äh, tõesti, see on muljetavaldav, see, mis me oleme suutnud koos ära teha, see kõik see, mis puudutab stabiilsuse mehhanismi, pangandusliitu, aga äh, ka meie reeglite edasiarendamise osas, mis me oleme suutnud ära teha aga me peame vaatama, milline see praegune olukord on ja vaatama seda triptühhonit, et eh, ja vaatama, kuidas olukord on Euroopa Liidus ja Eurotsoonis. et kuidas mitte rääkida kolmest arvust, väga kõrge eh, töötuse tase, üksteist koma neli protsenti, tõsiasi, et majanduskasv on allapoole ühte protsenti ja deflatsioonispiraal eh, ja Eurostat on öelnud, et inflatsioon vähemalt üks koma või tagasiast üks koma neli protsenti äh, viimase aasta jooksul ja null koma kuus protsenti oli ta siis äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuaris. ja selles kontekstis äh, peame me rääkima ka erinevuste suurenemisest liikmesriikide vahel ja me rääkisime sellest ka enne kriisi algust, aga nüüd on need erinevused või see lõhe veelgi suurenenud. ja suur tänu president Jean-Claude Junckerile, et ta ka viitas sellele, ja mis puudutab seda arutelu, siis kas me oleme rahul majandusjuhtimisega ja ma arvan, et minu koduriigis on see selline kontseptsioon, mida me oleme väga ulatuslikult toetanud, aga nüüd, kui me räägime sellest protseduurist ja sellega seonduvast, siis me peame rääkima ka sisust. ja ma arvan, et ühisnimetaja just ongi see, et lisaks kõigile nendele protseduuride, mis on nende sisu, majandusjuhtimisele lisaks, milline on Euroopa Liidu majanduspoliitika ja Eurotsooni majanduspoliitika, mida meil vaja oleks ja muidugi me peame rääkima siin ka väga tähendusrikas, tähendusrikatest arengutest ja Euroopa Keskpanga algatustest, mis täiesti sõltumatult president Mario Draghi juhtimisel ja vastavalt sellele mandaadile, mis Keskpangale on and-, andnud, et on endale võtnud kohustuse, et inflatsioon peab olema kahe protsendilgi ja me peame nüüd pilgu pöörama majanduspoliitika vahendite kui selliste poole ja president muidugi rääkis siin ka eh, Junckeri kuulsast plaanist või kavast. ma arvan, et see algatus kujutab endast väga positiivset signaali ja me kõik ootame neid kolmesadat miljardit eurot, aga nad peavad võimaldama meil pikaajalises plaanis täita tühimikku just kulutuste osas ja kui me võrdleme Euroopa Liidu olukorda meie põhiliste konkurentidega maailma tasandil, olgu siis Ühendriigid või Hiina, siis me võime öelda, et Euroopa Liidus on puudu meil investeeringutest ja johtuvalt sellest peame me ehitama, esitama endale küsimuse, et kuidas siis toimub meie majandusjuhtimine ja me peame kontrollima, et millis-, millest tuleneb see investeeringute puudus Euroopa Liidus ja kas see ei tulene meie paika pandud reeglitest ja nende kohaldamisest. ja see investeeringute kava on tõesti suurepärane, aga ta ei kujuta endast vastust, ta ei suuda anda vastust kõigile küsimustele, aga ja see investeeringute kava tähendab ka seda, et meil on olemas probleem ja me peame mõtlema, kuidas toimivad meie reeglid seoses sellega ja muidugi, mis puudutab seda investeeringute kava, siis see peab kaasa aitama meie uue majandusarengu mudeli edendamisele ja see võimaldaks meil ka keskkonnakaitse osas üle minna keskkonnasõbralikumale majandamisele ja see on tihedalt seotud ka tööhõivega edasi, mis puudutab paindlikkust, ja paindlikumaks muutmist meie reeglite osas, siis ma arvan, see on igati teretulnud. ja äh, muidugi väga erinevaid reegleid kohaldatakse äh, just äh, ennetava poole ja parandava poole. aga nagu ma ütlesin, jah, kui me ütleme, et meil on seda investeeringute kava vaja, siis me peame vaatama, et kuivõrd tõhusad meie valitsused on majanduslikus plaanis. ja nii, nagu president Jean-Claude Juncker ütles, meie reeglid peavad olema öö, usaldust tekitavamad, me, need reeglid peavad olema vastavuses meie majandus- ja rahandusliidu küpsusega ja me peame tõesti jääb paika panema sellise majandus, äh, majandusjuhtimise, mis tu-, tugineks ja tuleneks tõhusamalt majanduspoliitikast. ja mida see kõik tähendab? see tähendab seda, et et kuidas Ühendriigid praegu äh, räägivad oma eelarvest, selle aasta eelarvest, aga kui me vaatame nüüd, et milline Euroopa Liidus on öö, äh, olukord, et meil ei ole sellist eelarvet, mis võimaldaks meil kujundada otseselt meie majanduspoliitikat, aga Euroopa Liidus, Eurotsoonis, et me ei vaata kaugemale ette, me pidevalt vaatame tahapoole ja teeme kokkuvõtteid sellest, mis on, millega me oleme äh, hakkama saanud, mis me oleme ära teinud. aga nüüd Euroopa Parlament koostöös komisjoni ja nõukoguga, et mis on Euroopa äh, poolaasta äh, ülesanne, meil peab olema selge nägemus sellest, mida meil vaja on ja mida meil on vaja teha nii et me peame kõike seda tõesti demokraatlikult arutama, me peame defineerima oma majanduspoliitika ja johtuvalt sellest olen mina oma raportis ka välja tulnud teatud ettepanekutega ja ma loodan, et me tuginedes sellele suudame edasi liikuda. ja muidugi need reeglid, mis me oleme paika pannud, seoses nende reeglitega tahaksin ma rääkida kahest mõõtmest, mis minu meelest on tähtsad. esimene mõõde on kõigepealt see, mis me oleme makromajandusliku tasakaalu puudumise osas teinud ja endine volinik Olli Rehn, kes on meie nüüdne asepresident, et ma vaatan ju siin just tema poole, et kui me oleme üritanud äh, paika panna just neid väljakutseid, mis meie ees seisavad seoses erinevustega liikmesriikide vahel, meil on vaja teatud kooskõla, konverger-, konvergentsust. ja mis puudutab nüüd makromajanduslikku tasakaalu puudumist, me peame tegelema sellega, spillover efekt, konvergents, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid koos peavad otsustama, millised on need struktuurireformid, mida meil vaja on. aitame kaasa kõigele sellele ja aitame parandada olukorda, mis puudutab e-, eurotsooni ja makromajanduslik äh, tasakaalu puudumine, me peame õppima sellest ol-, varasemast ja praegusest olukorrast. ja teine märkus puudutab kõigi nende reeglite toimimist ja struktuurireformide vajadust. muidugi sellises maailmas, mis pidevalt areneb ja muutub, siis keegi ei saa lihtsalt mõelda selle peale, et euro lihtsalt kaitseb teda ja midagi teha ei ole vaja, me peame kõik mõtlema selle peale, mida me kodus, oma kodus saaksime ära teha. kas eh, demokraatlikus riigis tõesti me soovime, et Troika tuleb ja kirjutab meile ette mingid reformid ja reeglid. demokraatlikes riikides, kus meie parlamendid on meie demokraatia keskmes ja reformide keskmes ja ei saa, et meie sotsiaalsed reformid ei pea olema meile ette kirjutatud, meil on vaja suuremat kollektiivset tarkust või intelligentsi, nii nagu härra president ka sellest rääkis. ja johtuvalt sellest ma soovin, et see, millega me praegu tegeleme, tõesti, et me suudaksime ellu kutsuda targad reeglid, sellised reeglid, mis võimaldavad meil vaadata ka tuleviku suunas ja ette näha ka Euroopa Liidu tulevikku, Eurotsooni tulevikku ja aidata kaasa meie majanduspoliitika kujundamisele. rohkem mänguruumi, kaalutlusõigust, meile johtuvalt vastavalt meie erinevatele olukordadele lihtsamaid reegleid, mis tuginevad rohkem usaldusele ja mis võimaldavad meil äh, suuremat konvergentsust. ja parlament on alati olnud äh, selle poolt ja sellest ka rääkinud ja Jean-Claude Junckeri näol on meil olemas tõesti väga tõsine liitlane selles osas, et meie meetodid oleksid tõesti Euroopa Liidu meetodid ja demokraatia peab olema äh, kõige keskmes. nii et lõpetuseks äh, äh, suunangi ma oma pilgu tulevikku ja ma tõesti loodan, et need arutelud, mis meil aset leiavad seoses meie reeglitega ja nende kohaldamisega, võtavad arvesse seda, et me mõistame, millised on need väljakutsed, mis meie ees seisavad ja kuidas varustada ennast kõige vajalikuga liikumaks edasi tuleviku suunas. me peame kõike suutma objektiivselt vaadata, hinnata, siin ma mõtlen just selle ühe protsendi reegli peale, mis puudutab võla vähendamist ja e, võlg SKT-st, ükskõik milline majanduskasv on, et e, on teatud reegleid, mis meie arengut e, pidurdavad ja me teame kõik, millised on need pooled või sambad, kus me ei ole piisavalt tugevalt tegu, tegutsenud, näiteks sotsiaalne mõõde. ja ma lisaksin veel paar sõna selle kohta, mis puudutab meie fiskaalsuutlikkust, mitte see inglise mõttes, vaid prantsuse äh, mõttes, et kui me koos ei aruta neid küsimusi, siis me ei, ei suuda tagada endale piisavat mänguruumi. nii et ma arvan, meie arutelud kindlasti aitavad kaasa sellele, et tõhustada ja tugevdada meie majandusjuhtimist, võimaldavad meil vaadata ja näha, millised on meie ühised seisukohad, ühised põhimõtted ja seda globaalses kontekstis, kus meie jaoks kõige tähtsamaks peab olema just meie kodanike tulevik, aga mitte olukord turgudel, aitäh. suur tänu, proua Peres. nüüd saab sõna proua Tšigane. suur aitäh, president. lugupeetud komisjoni president, lugupeetud volinik Kreen, kallid kolleegid minu jaoks on suureks auks esineda teie ees Läti eesistuja nimel ning Läti parlamendi nimel. Läti parlamendil on ju ka ähm, nii-öelda oma dimensioon meie eesistumisel. võtaksin kis-, kinni proua Perese öeldust, ta rääkis visioonist, visiooni avaldusest, majanduse kohta, mis USA-s nagu on olemas, Euroopas tundub aga puuduvat. ma olen sellega nõus. aga samas ma leian, et tegelikult vahend on olemas Euroopa poolaasta. võib-olla see ei ole täielikult ellu viid-, viidud siiski, see on see öö, aasta kasvuaruanne. mina uurisin hiljuti komisjonil avaldatud kasvu aruannet, aasta kasvuaren aruannet ja mis ma sealt leidsin? koordineeritud kasvu stimuleerimine, millest rääkis president Juncker, siis struktuurireformid, see on alati väga raske teema nii valitsuste kui parlamentide jaoks ja kolmas on fiskaalne vastutustunne ehk veamäära ähm, kontrolli all hoidmine. mina sooviksin rääkida sellest, kuidas on liikmesriikide parlamentidel võimalik panustada selle eesmärgi ähm, saavutamisse ning järelevalvet läbi viia. ma ütleksin, et uus komisjon on alustanud tööd palju lähedasema koostöö tähe all liikmesriikide parlamentidega asepresident Timmermans oli just äh, siin äh, Riias, kus toimus äh, Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa asjade komisjoni ähm, inimeste istung, COSAC-i siis esindajate istung ja seal oli juttu ka Euroopa poolaastast. praegune poolaasta protsess minu arvates annab liikmesriikide parlamentidele piisavalt võimalusi äh, tegeleda nende küsimustega, ainult aga sellisel juhul, kui ähm, toimub Euroopa Liidu asjade nii-öelda ähm, järelevalve liikmesriigi parlamendi Euroopa asjade komisjonis. kahjuks olen kolleegidelt kuulnud, et on palju selliseid parlamente, kelle arvates nemad on täiesti kõrvale jäetud Euroopa Liidu poliitika kujundamisest ning ka nendest küsimustest, mida me täna arutame siin ja mis kuuluvad Euroopa poolaasta koosseisu. minu arvates Euroopa poolaasta põhiline võimalus on see, et ta loob positiivse äh, suhtumise fiskaalsesse stabiilsusesse ning äh, struktuurireformide läbiviimise vajalikkusesse ehk positiivse, mitte negatiivse häälestatuse. minu arvates liiga kauaks on neid või liiga kaua on neid äh, vahendeid ähm, äh, nähtud negatiivses valguses liikmesriikide poolt äh, ja nende meetmetega on nõustutud nii-öelda pika hambaga, kui muud võimalust ei ole. kui liikmesriikide parlamendid arvavad, et keegi võimsam ja suurem neid nii-öelda sunnib midagi tegema, siis sellisel juhul see lumepall efektina kandub edasi ja siis on inimestel selline tunne, et nendel ei ole vaja tegelikult ähm, midagi teha ähm,, asi on selles, et mingisugused bürokraadid kuskil suruvad neile seda peale ja see on väga ohtlik. Philip Stephens hiljuti Financial Timesis ütles, et kui populism õitseb, siis see on märk ähm, peavoolupoliitika nõrgestumisest või läbikukkumisest ja siin tulevadki mängu ülemkogu, komisjon, parlament, Euroopa Parlament ja nii edasi, nad peavad olema valvel, nad peavad olema peavoolupoliitika eest valvel. jah, see peavoolupoliitika võib vahel tunduda kuivikliku ja, ja sellise igavana. me oleme näinud seda kõike liikmesriikides, kus mõnedes on populism populariseerunud. aga fakt on see, et tegelikult liikmesriikide parlamentidel ongi roll selgitada inimestele seda peavoolupoliitika olemust, seda, mida tähendavad need vajalikud reformid ning hoolitsema ka nende elluviimise eest. näide Lätist. siis, kui need inimesed, kes ähm, püüdsid mõelda, kuidas liikmesriikide parlamendid võiksid Euroopa asjade otsustamises osaleda, Nad pöörasid pilgu Põhjamaade poole. Põhjamaade parlamentides on see iseenesestmõistetav ja sellepärast annabki meile piisavalt võimalusi ka Euroopa poolaasta. esiteks on võimalik äh, üle vaadata valitsuse seisukoht selle aasta kasvuaruande suhtes. siis äh, oli siin juttu härra Schulzi sõnavõtus eelarvest, siis on ka veel see konvergentsiprogramm, mida me arutame ja siis me veel arutame ja kinnitame valitsuse reaktsiooni nendele soovitustele, mis liikmesriigile on andnud. kas siit tuleb välja täielik omanikutunne, millest rääkis härra Juncker? ma ütleksin ei, aga me liigume sinna suunas. ja lõpetuseks ütleksin, et liikmesriikide suhtumine nõndanimetatud struktuurireformide suhtes, mida öelda? hinnanguid on erinevaid. Öeldakse, et hinnanguliselt kümme kuni viisteist protsenti ainult soovitustest viiakse ellu ja see on ilmselgelt liiga vähe. liikmesriikide parlamendile tal on väga suur roll täita nende liikmesriikidele antud soovituste elluviimisel ja sellepärast ma väga tervitan seda, mida lubas härra Timmermans eile Läti parlamendile, ta lubas, et ta käib tihti pealinnades, kus ta arutab tähtsaid küsimusi, eh, sealhulgas struktuurireforme, liikmesriikide parlamentidega niimoodi, et meil oleks võimalik avada poliitiline ruum nendele väga põletavalt vajalikele reformidele, aitäh! Herzlichen Dank, Frau Kollegin Tšigan suur tänu, kolleeg Tšigana. järgmisena saab sõna kolleeg Varte. austatud härra president, komisjoni president, daamid ja härrad. Euroopal hetkel hästi ei lähe. koostöömootor on takerdunud. kodanikud äh, seostavad Euroopat äh, praegusel hetkel tihti kriisiga ja ka parlamentides on palju eurokriitilisi reservatsioone, seetõttu peaksime meie Euroopa õigele rajale juhtima ja kuidas see majandus- ja eelarvepoliitika valdkonnas hästi õnnestuks, mis on praegune teema? ma arvan, et äh, hetkel äh, headest eeskirjadest ja reeglitest meil puudust ei ole, aga meil on äh, vajakajäämisi rakendamises majandus- ja rahaliit on võimalik edendada ka praeguse seadusandluse raames ja ma tahaksin siin tuua välja mõned ideed. mis on meil see äh, ülim eesmärk äh, majandus- ja finantspoliitikas, minu arvates stabiilsus ja majanduskasv ja ma näen siin kolme tegevusvaldkonda, kus äh, väikesed, aga õiged sammud viivad meid eesmärgil eelarve konsolideerimine, struktuurireformid ja rohkem investeeringuid uus Euroopa Komisjon hakkab tegelema just nimelt nende teemadega. oluline on see, et mitte ühtegi nendest valdkondadest ei jäetaks kõrvale, sellepärast et ainult niimoodi saame me ühtse sisuse poliitika. kõigepealt eelarve konsolideerimisest mitte just äh, väga ammu olime me tugevalt ohustatud äh, eurokriisist ja me sõlmisime fiskaallepingu, tugevdasime majanduskasvu ja stabiilsuse paketti ja nüüd paar aastat hiljem lähevad arutelud teises suunas, pakti tahetakse võimalikult paindlikult hakata rakendama. eurokriis meil enam nii akuutselt ei ähvarda ja osad äh, näevad Maastrichti lepingu reegleid äh, liiga koormavana, see on minu meelest väga suur ohk, oht meil tuleb reeglistikku usutavalt äh, rakendada. see äh, on äh, valus, see nõuab valitsustelt ja parlamentidelt ebapopulaarseid otsuseid, aga usaldusväärsus on oluline, et üles ehitada kadunud usaldust. me ei räägi siin rohkemast ega vähemast kui kogu europoliitika usutavusest ja see on otsustava tähtsusega Saksamaal paljud suhtuvad kriitiliselt Euroopa Keskpanga uude ähm, väärtpaberite ostuprogrammi. meil peaks äh, käima sellega kaasas ka reformid ja konsolideerimine. eurotsooni stabiilsuse jaoks oleks sama ohtlik see, kui ülemäärase eelarve defitsiidiga riigid saaksid veelgi rohkem tegutsemisvabadust ja kui äh, defitsiidi äh, vähendamine lükatakse edasi, ma usun, et Euroopa Komisjon lepingute äh, eest vastutajana peab siin tõhusalt tegutsema. ja nüüd paljud ütlevad, et teie, sakslased, pöörate liiga tähelepanu, palju tähelepanu konsolideerimisele ja unustate ära majanduskasvu, aga see ei ole õige konsolideerimine, reformid, majanduskasv, need kuuluvad lahutamatult kokku ja nüüd ma jõuangi teise valdkonna ehk struktuurireformide juurde. ikka ja jälle tuuakse välja argument, et struktuurireformid takistavad majanduskasvu ning et äh, seda ei saa kooskõlastada eelarvete konsolideerimisega. aga see ei vasta tõele, vastupidi struktuurireformidel ei ole negatiivseid äh, eelarvemõjusid või nad isegi äh, mõjuvad eelarvetele positiivselt, vähemalt keskpikas ja pikas perspektiivis. Saksamaal ja ka Hispaanias on äh, tööturu reformid äh, tulnud oluliselt kasuks avaliku sektori eelarvele. mitte riik ei loo majanduskasvu ja töökohti, vaid ettevõtted. riik vastutab raamtingimuste eest eelkõige, nii et äh, hea investeerimiskliima, avatud turud, ma-, mittekorvavad maksud, äh, need on need, mille poole me peame püüdlema. me peame tegema kõik selleks, et tugevdada struktuurireforme Euroopa Liidus ja ka siin me võime olemasoleva õigustiku raames päris palju ära teha. Euroopa semester riigi spetsiifiliste soovitustega pal-, pakub selleks õige raamistiku. Saksamaa rahandusminister äh, Wolfgang Schäuble tegi koos teiste rahandusministritega ettepanekuid, äh, kuidas äh, tõsta Euroopa semestri ega Euroopa poolaasta toimimisvõimet. on vaja kahepoolset dialoogi Euroopa Komisjoni riikide vahel enne, kui need riigipõhised soovitused välja töötatakse. pakuti välja ka, et soovitused keskenduksid põhilistele tegevusvaldkondadele. Euroopa Komisjon peaks paremini selgitama oma prioriteete ja väga tähtis on ka see, et riigid identifitseeriksid ennast äh, nende nõudmiste ja reeglitega ja selleks on vaja vastavaid arutelusid Euroopa Parlamendis, eelkõneleja ka viitas sellele ja ma olen sellega täiesti nõus. põhimõtteliselt äh, nende eeskirjadega tahetakse luua stiimuleid, et äh, riigipõhised soovitused ka rakendatakse, see viiks Euroopat äh, oluliselt edasi ja ka sellele viitas mu eelkõneleja, ma olen sellega täiesti nõus. Kreekast on tulnud etteheide, et Troika sundis riiki ainult säästma ja see ei ole õige Kreekas äh, on äh, asjad läinud kohati valesti, ähm, seda ei äh, saa salata, aga kui ähm, lihalõik pannil põhja kõrbeb, siis lihunik siiski süüdi ei ole. meil tuleb keskenduda loomulikult kohandumisprogrammile, aga reforme on vaja rakendada, struktuurireformide elluviimine on ju midagi sellist, mis tuleneb Majandus- ja Rahaliidu põhinõuetest ja nendele nõuetele peavad alluma kõik liikmesriigid ja nüüd jõuan kolmanda valdkonna juurde, investeeringute tõstmine. majanduskasv ja stabiilsus on meie poliitika põhieesmärgid. ja kui meil on rohkem investeeringuid, siis sellega me tugevdame majanduskasvu ja samuti pikas perspektiivis riigieelarveid. siin on oluline, et me teeksime konkreetseid väikeseid samme, et selle eesmärgi suunas liikuda. meil on üle kogu Euroopa vaja rohkem investeeringuid ja arvestades seda, millised on arengud globaalsetel turgudel, on meil vaja rohkem innovatsiooni ja konkurentsivõimet. komisjoni president Junckeri investeeringute alased plaanid liiguvad õiges suunas väga oluline on aga rääkida ka bürokraatlike takistuste kõrvaldamises seoses investeeringutega, sellele on seni liiga vähe tähelepanu pööratud. juhin tähelepanu ka ühele teisele aspektile, mis on minu jaoks väga oluline. kokkuvõttes meil on vaja rohkem investeeringuid, aga mitte selliseid, mida finantseeritakse uute võlgadega. ma olen äh, täielikult veendunud, et ka tähtsaid tulevikuülesandeid ei saa me investeerida muud kui uusi võlgu tehes. me peame need eesmärgid tükk-tükk haaval äh, eelarvesse sisse töötama. me ei saa pidevalt võlgadega investeeringuid äh, rahastada Saksamaal me oleme vastavad reeglid äh, viinud oma eelarvesse sisse juba tuhande üheksasaja kuuekümne üheksandal aastal, piirates äh, investeeringuid äh, uusi võlgu võttes. loomulikult on siin kiusatused suured ja võlg ka ei saa jagada positiivseks või negatiivseks Saksamaal on olnud ligikaudu äh, kaheksakümmend protsenti, nüüd me oleme seitsmekümne kuue protsendi juures. me kirjutasime põhiseadusesse sisse nii-öelda võlapiduri, mis äh, soovib äh, juhtida meid välja sellest võlgade nõiaringist, sellepärast et muidu me ei saa Eurotsooniga edasi liikuda daamid ja härrad, paljud äh, targad majandusteadlased, teadlased soovitavad äh, meil madalate intresside äh, ajal rohkem võlguvõtet investeerida, aga nad ei saa ju meile tagada, et paarikümne aasta pärast on intressid sama madalad kui praegu meie aga maksame praegu nende võlgade intresse, mis tehti viiskümmend aastat tagasi ja selle peale peaksime me alati mõtlema, tänan. aitäh, härra Pahtele, daamid ja härrad. meil on juba terve rida sõnasoove laekunud ning me toimime nii, nagu ma alguses ütlesin, kolme eh, kolme küsimuse plokkides kaks liikmesriigi parlamendi liiget, siis üks Euroopa Parlamendi liikmesriigi, Euroopa Parlamendi liige ning kaks minutit igaüks. kõigepealt siis härra Vlaha, kaks minutit Slovaki parlamendist, siis kolleeg Cabrita Portugali parlamendist ning seejärel Eesti parlamendist härra Kallemets, pärast seda proua Rodriguez Euroopa Parlamendist Äh, ma loodan, et ma nüüd sõnastasin kõik õigesti. alustasime siis, alustame härra Plahaga. Mr President, I will follow the good advice. aitäh, härra president, ma teen nii, nagu härra Juncker ütles, rohkem äh, poliitilisust ja roh-, vähem tehnilist. kõigepealt äh, õnnitlen Syriza valitsust. ma arva-, ma loodan, et see vasakpoolse partei võit aitab Euroopal leida üles sotsiaalsema ja demokraatlikuma Euroopa, see on väga lähedaselt seotud äh, majanduse valitsemisega, see on reageering sellele. tegelikult rangus on Euroopa ähm, häda, inimesed on ähm, sellest küllastunud, Kreekas oleme seda näinud, Hispaanias ja mujal ka majanduskriisi põhjustas vabaturunduse liberalism ja seda ei saa likvideerida täiendava liberalismiga. see oleks äh, Jürgen Habermasi sõnu kasutades skandaal. vaja on alternatiivseid, äh, alternatiivsust, mis võiks kaasa tuua sotsiaalse ühenduse, see on Slovakkias väga edukas olnud ja, ja asi näib väga paljuluba, lubav. FTT kaudu on võimalik rikkust jaotada ümber finantskoletistelt mm, tavainimestele. on ka teisi märke, mis võivad ähm, olla väga ohtlikud, see rangus ja kokkuhoid, see äh, tapab kõik positiivse ja seab ohtu ka Euroopa vaba mudeli. troika on muutunud Äh, vandesõnaks. Euroopa on ajalooliselt ristmikul, inimesed äh, näitavad, kuhu peaks minema, vaadake Sirisat, vaadake Podegast. me peaksime austama seda, kuidas aga Euroopa Komisjon kavatseb reageerida äh, vasakpöördele Euroopa lõunapiirkondades, mis algas Kreekast ja jätkub mujal? Cabrita. suur tänu, nüüd härra Cabrita. Thank you, Mr Chairman aitäh. ma räägin portugali keeles. Euroopa Parlamentide nädalal, no tegelikult võib-olla lihtsam on, kui räägin inglise keeles. ma sooviksin tervitada seda parlamentide nädalat. selle nädala ajal saame me kuulata inimeste häält arutada Euroopa solidaarsuse teemat. viimastel aastatel on Euroopa Komisjoni aetud majanduspoliitika äh, jõudnud murdepunkti äh, ja see on tekitanud ähm, stagnatsiooni riski. Portugali vaatevinklist ma näen, et troika süsteem oli täiesti selgelt viga. see astus vastu demokraatlikule Euroopa otsustussüsteemile. tuleb naasta demokraatlike arutelude juurde, mida peavad valitsused ja parlamendid. ühtlasi sooviksin rõhutada, et praegu on meil head muutused, signaalid on head Euroopa Keskpanga hiljutine otsus, mis andis tugevama positsiooni rahanduspoliitikale, mis äh, äh, toetaks finantsstabiilsust, see on väga hea. niimoodi inimesed ei pea kinni maksma pankade vigu, nii nagu see on viimastel aastatel toimunud. teine positiivne muudatus, uus investeeringute plaan härra Junckerilt, meie toetame seda väga jõuliselt. ja seda naasmist investeerimispoliitika juurde tuleks veelgi tugevdada. struktuurilised investeeringud energiasse, transporti ja digitaalsesse majandusse on otsustava tähtsusega. ja viimasena tuleb mõelda ka selle paindlikkuse peale, tuleb toetada kasvu ja tööhõivet ja mitte ainult kokkuhoidu. aitäh, nüüd saab sõna härra Kallemets. okei okay., thank you uh,. Obviously. suur aitäh. Lähen loomulikult nende aktuaalsete küsimuste juurde me ei tohiks kõrvale kalduda nendest nõuetest, mis on inimkonna ajaloo jooksul loodnud rikkusi, näiteks õigusriik ähm, ja mõõdukas maksupoliitika. Eesti on nende järgi käinud kakskümmend viis aastat ja nüüd SKT inimese kohta on kõrgem kui Portugalis ja Kreekas ja ilmselt peatselt ka kõrgem kui Hispaanias, mis on ilmekas näide sellest, et need asjad toimivad ma sooviksin avaldada toetust ähm, majandusasjade komisjonile ja mitte anda järele Sirisale eh,, mitte eh, soostuda väga põhimõtteliste Euroopa poliitikate muutmisega, mis on sündinud aastakümnete pikkustes diskussioonides. praeguste äh, reeglite järgi ei tohiks Kreekale teha mingisuguseid väljamakseid, ilma et nad täidaksid ähm, kokkulepitud tingimusi ja ma ei näe vähimatki põhjust muuta Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja IMF-i koostööd. Äh, võib-olla emotsionaalselt oleks kasu sellest, kui troika asemel räägiks sõnast, sõnaga trio. suur tänu, härra Kallemets, et kõne eest kinni pidasite, nüüd äh, proua Rodriguez. Good morning. tere hommikust, mul on kaks küsimust president Junckerile. nagu te teate, olin ma kohal üheksakümne seitsmendal aastal, kui teie käivitasite initsiatiivi majandus- ja sotsiaalpoliitikate koordineerimiseks, see oli tõeline edulugu pärast seda on palju muidki asju toimunud, Lissaboni strateegia, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia, on toimunud tähtsad Euroopa majanduspoliitika reformid ning on hakatud reformima ka majandusrahaliitu. nüüd ma näen kahte väga suurt prioriteeti. esiteks me peaksime ümber kujundama Euroopa poolaasta tasakaalu seda ei tohiks kasutada mitte ainult fiskaalseks konsolideerimiseks, vaid ka kasvu ja töökohtade loomiseks. ja sellepärast on mul teile küsimus, kas meie Euroopa Parlamendist ja liikmesriikide parlamentidest saaksime olla kindlamad tasakaalustatumatele juhistele tööhõives näiteks ja teiseks, Euroopa poolaasta vajab tõelisi selle elluviimise vahendeid. võib alustada positiivsel noodilt, investeeringute plaaniga, aga siis me peame tegelikult ähm, neid seal olevaid paindlikkusreegle, reegleid ka. ja lõpuks on teil ju ajalooline ülesanne viia lõpule raha, majandusrahaliidu ülesehitamine. ja sellepärast küsingi, kas te arvate, et Euroopa kavatseb asendada selle praeguse väga erineva seisu majandusrahaliidus tõelise konvergentsiga? loodan, et kolleegi nime nüüd õigesti hääldan. ma proovin veel kord, Sašjorinskas Leedu parlamendist. Labadiena, labadiena, gerbiami ponai ir ponios, puikus ir reikalingas šis susitikimas ir man. tervist! meie tänane kohtumine on väga hästi ajastatud ja väga asjalik. kas me oleme midagi kriisist õppinud? kuhu me liikumas oleme ja kas me saame kuidagi hoo sisse. me teame kõik, et geopoliitiline olukord on praegu üsna ebastabiilne ning muutub tõenäoliselt halvemuse suunas. kes siis valitseb praegu Euroopas, kes juhib Euroopas, kas maja- ja, ja mit, mis juhib Euroopat, poliitika või majandus? ja kui see on poliitika, siis kas see tugineb Euroopa inimeste tahtmistele ning kas meil on piisavalt ressursse? Euroopa ei olnud valmis niisuguseks kriisiks ei fiskaalselt, majanduslikult ega poliitiliselt kriis algas eh, mitte Euroopa Liidus. ja täna on väga oluline kaardistada selle põhjused, mõista, miks Ameerika majandus kasvab ja meie majandus ei kasva. kas me tegutseme praegu õigesti? kriis on näidanud, et Euroopa sotsiaal- ja majanduslik mudel ei ole jätkusuutlik me teame, et erinevus, et lõhe vaeste ja rikaste vahel on, on kõige suurem pärast teist maailmasõda ning laieneb üha meil. poliitilised lõhed laienevad samuti, meil on kahekiiruseline Euroopa. inimesed, kes hääletasid Euroopa lepingu poolt, tahtsid näha rohkem Euroopat, rohkem sotsiaalkindlustusmeetmeid, rohkem heaolu aga kas siis see kasvav vaesus ongi nüüd see suurem sotsiaalne kindlustatus? me peaksime tagama sotsiaalse Euroopa jõudmise kõikidesse liikmesriikidesse, majandusjuhtimist tuleb tugevdada, iseäranis oma sisu poolest. ajalugu näitab meile, et sotsiaalsete aspektide süvendamine majanduses on väga oluline, seetõttu kui me ei taga sotsiaalset juhtimist, siis nurjub ka majanduslik juhtimine mõnedes liikmesriikides on üksteist tuhat eurot summa, mis läheb sotsiaalkaitstele, teistes liikmesriikides jälle kaheksasada tuhat eurot. väga oluline on need erinevused tasandada, et inimesed Euroopat usaldaksid. aitäh! Prantsuse parlamendi. suur tänu, härra president! langus, mida me täheldame viimased kolm aastat Eurotsoonis, näitab seda, et reeglite koordineerimine ei ole piisav olnud ja et on möödapääsmatult või vajalik Eurotsooni raames paika panna jagatud makroökonoomiline diagnostika selleks, et paremini kohandada meie liikmesriikide poliitikad Eurotsooni globaalse poliitikaga ja ei piisa ainult lepingutes marmorisse raiutud reeglitest ja selleks, et selleks, et seda saavutada, nii nagu härra Jean-Claude Juncker ka ütles, meil on vaja äh, majandusjuhtimist selleks, et vastavaid poliitikaid ellu viia. enamuses Euroopa Liidu liikmesriikides oleme me kasinuspoliitikat ellu rakendanud ja selleks ja vähendanud kulusid selleks, et konkurentsivõimelisemad olla, aga need poliitikad võivad viia tul-, selliste tulemusteni, tulemusteni, kui ainult üks seda teeb, aga kui kõik seda koos teevad ja samaaegselt, siis kahjuks on tulemus see, millega me praegu vastamisi seisame, majanduslangus ja deflatsioonirisk. ning seega on meil vaja seda, et me Euroopas suudaksime koordineerida oma majanduspoliitikaid selleks, et leida uuesti tee äh, majanduskasvu suunas ja andmaks prioriteedi tööhõivele ja selleks, et meie poliitikad vastaksid nendele otsustele, mis me finants- ja majanduspoliitika äh, raames oleme vastu võtnud, on äh, vaja, et Euroopa poolaasta raames näiteks juunis Äh, või novembris ja detsembris pärast seda, kui me oleme majanduskasvu näitajad üle vaadanud, on vaja seda, et me tõesti saaksime arutada meie majanduspoliitika kõige tähtsamaid suuniseid järgmisteks aastateks. aga nii või teisiti, meil on vaja teha suuri jõupingutusi selleks, et Euroopa muutuks taas selleks, mis ta peaks olema solidaarsuse ja majanduskasvu kontinendiks suur tänu. Tšukovitš, Ostim Kroaatiasin parlament. härra Tšukovitš, Horvaatia parlamendist, palun. Hvala lijepa i pozdravljam predsjedavajućeg i predsjednika Evropskog parlamenta i predsjednika. aitäh, austatud president. Horvaadi delegatsiooni nimel tahaksin tänada teid tänase kohtumise korraldamise eest, mida te olete teinud väga hästi. majandusjuhtimine on asi, mis on oluline osa kvantitatiivse hõlbustamise Euroopa Keskpanga praegusest poliitikast. olgugi, et probleemi lahendused ei ole rahandussfääris, vaid reaalmajanduse sfääris. probleeme on võimalik lahendada läbi konkurentsivõime tõstmise ja struktuursete reformide. reaalsus Horvaatias on praegu niisugune, et ootame investeeringu tsük-, tsükli paranemist ning rohkem õiglust sellelt tsüklilt. on selge, et majanduskasv iseenesest, nii, iseenesest, majanduskasv ja konkurentsivõime on asjad, mis saavad meile tagada edasiliikumise, mitte ainult Horvaatias, vaid ka kogu Eurotsoonis. ning see puudutab nii Eurotsooni kui ka Eurotsoonist väljapoole jäävaid riike kärppoliitikast on saanud takistus. ainult kümme kuni viisteist protsenti kõigist riigipõhistest soovitustest rakendatakse. on välja tulnud, et üle viiekümne protsendi riigipõhistest soovitustest ei ole kas teostatavad või praktilised ning seetõttu peaksid riigipõhised soovitused arvestama majanduslikku reaalsust vastavas liikmesriigis. niimoodi oleks võimalik suurendada reaalselt rakendamisele minevate soovituste arvu, nii et reaalset siseriiklikku olukorda peaks arvestama. austatud härra presidendid, jah, tõsi see on, et täna meil tegemist väga huvitava aruteluga, eh, mis puudutab Euroopa tulevikku ja tema liikmesriikide tulevikku. homne majandus eh, tugineb innovaatikale ja see innovatsioon, see peab olema suunatud tööhõivele. Eh, ja innovatsioon, see tähendab teadusuuringuid, rakendusteadusi ja tööstussaavutusi. ja tal on vaja avalikku toetust selleks, et see jada toimiks ja tõsi see on, et ettevõt-, ettevõttes töötajad kvalifikatsioon on väga tähtis ja ettevõtted loovad rikkusi, aga see kõik ei ole lineaarne. aga väga, ja just eriti siis, kui innovatsioon mängu tuleb. on selliseid kontserne, mis on piisavalt tugevad selleks, et innovatsiooniga ise tegeleda, aga nii ei ole see väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul või startup'ide puhul, aga nad, nende roll majanduses on esmatähtis. ja küsimus, mille ma tahaksin esitada, on see, et mida teeb Euroopa, mida teeme meie selleks, et võimaldada just VKE-del rohkem areneda ja inno-, innovatsiooniga tegeleda, kas on võimalik avalik toetus selleks, mina usun sellesse. ma usun, et on olemas kuskil need ressursid selleks ja on võimalik neid leida, kui me võitleme maksupettuste vastu ja tõsiselt võitleme maksupettuste vastu ja öö, äh, on võimalik ära kasutada ka omavahendus äh, näiteks finantstehingute maks ja ma olen veendunud selles, et äh, et enamus liikmesriike praegu ei tegele sellega, aga mis puudutab äh, finantstehingute maksus, tõesti, see annaks äh, kohta ühtsusele. suur tänu ja nüüd äh, pärast seda esimest vooru annan ma veel kord sõna Euroopa Komisjoni presidendile, kes nagu juba öeldud, peab pärast vastamist siis lahkuma, aga meie jätkame oma aruteludega. härra president, täheldan seda, et enamik kõnelejad olid põhimõtteliselt nõus komisjoni tegutsemisega, et meil on see kolmnurk, konsolideerimine, struktuurireformid ja majanduskasvule ja tööhõivele orienteeritud investeerimispakett. mis puudutab nüüd äh, investeerimisprogrammi, siis tahaksin siinkohal mainida, et äh, peaks äh, olema selge, et see ei ole võlgadega finantseeritav programm, see ei põhjusta defitsiiti. vastupidi, Euroopa avaliku sektori raha on väikeseks algkapitaliks, aga üldiselt on selle programmi näol tegemist üleskutsega erasektorile, et nad investeeriksid rohkem. poliitika algab ju reaalsuse kindlaks tegemisega. kapitali meil on, raha on olemas, aga see ei jõua eelkõige just äh, keskmise suurusega ettevõteteni ja reaalmajandusse. meil tuleb see kapital mobiliseerida ilma, et me võtaksime rohkem võlgu. võlgadel äh, põhinev investeerimisprogramm ei too endaga kaasa pikaajalisi äh, positiivseid mõjusid, nii et äh, meil tuleb investeerimisprogrammid rahastada selliselt, et äh, õpitaks seitsmekümnendate aastate rappa jooksnud investeerimisprogrammide vigadest ja muudest sarnastest vigadest? mina ei ole selle eelarve kasinus äh, poolt, et see ei saa olla eesmärk iseeneses. eelarvealane kasinus toob kaasa sotsiaalseid negatiivseid mõjusid, mis ei, ei ole head ja millel oleks kahjulik mõju just sotsiaalsele siduvusele meie ühiskondades. aga ma mõtlen nende peale ka, et kes leiavad, et igasugune eelarveline konsolideerimine on eelarve kasiinusega kokkuhoiu sünonüümiks aga pikaajalises perspektiivis me ei saa kulutada rohkem raha kui see raha, mis meie käsutuses on. ja täiesti vastutustundetu on rääkida Euroopa kodanikele ükskõik äh, mida või mis pähe tuleb, aga samas ja selleks, et teie poolt oleksid need, kes on kasinuspoliitika vastu. aga meie komisjonis ei ole selle poolt, et liikmesriigid oma defitsiiti suurendaksid ja oma võlakoormat suurendaksid, see on halb poliitika. aga me peame kohaldama tõesti ranged poliitikat, mis võtab arvesse meie majanduskasvu ja tööhõivepoliitika nõudeid ja seda me viimaste aastate jooksul oleme ka teinud. me oleme seda, just seda arvesse võtnud meie majanduskasvule suunatud ja tööhõivele suunatud poliitikat. et me ei saa asendada äh, seda, mis me oleme teinud, selle, just sellele vastupidisega. et me peame lihtsalt äh, õppima sellest, mis me viimaste aastate jooksul oleme teinud. me koostame selle nelja presidendi raporti ja kaheteistkümnendal veebruaril nende nelja presidendi nimel ma esitan analüüsi kriisi põhjustest, selle kriisi põhjustest, mille me, millega me oleme kõik äh, kokku puutunud ja nende põhjuste hulgas me peame vaatama ka seda, et mis puudutab puudutab meie poliitikat, finantspoliitikat, siis me peame tunnistama, et ta ei ole olnud piisavalt eh, kindlameelne, piisavalt range ja see on täiesti vastuvaidlematult niimoodi. ja me peame seda kõike tulevikus ka arvesse võtma. ja keegi küsis, et kuidas komisjon kavatseb reageerida härra Tsipras valimisvõidule Kreekas ma kohtun temaga homme hommikul kell üheksa ja ma ütlen talle, mis ma sellest arvan ja ma olen temaga juba kaks korda sellest ka telefonis rääkinud. jah, muidugi see, ma võtan arvesse, me peame arvesse võtma eh, Kreeka rahva arvamust ja eh, seisukohti sellel hääletusel ja ma imetlen väga palju eh,, väga tugevat Kreeka rahvast just selles osas, mida nad on teinud ja mida nad ka pole teinud aga ka nemad peavad arvesse võtma teiste veendumusi ja toimimisviise. et kõik liikmesriigid on demokraatlikult oma arvamuse välja öelnud ja ei ole ainult ühe rahva arvamus, on ka teiste arvamused. jah, me peame kohandama mõningaid oma poliitikaid, aga me ei hakka kõike muutma, sellepärast et et on mingisugune asi, mis ühtedele meeldib ja teistele ei meeldi. ma tahaksin tsiteerida siin meie presidenti Martin Schulzi, kes vist Saksa televisioonis ütles seda, aga aga ma ei mäleta täpselt, teda on pidevalt kõigil ekraanidel näha. aga kes ütles, et me ei, ei oodanud Kreeka valimiste tulemust selleks, et hakata Euroopa poliitikaid muutma. komisjon, mille eesotsas mina olen, see komisjon nüüd kolm kuud hiljem, tegelikult juba kolm nädalat pärast oma ametisse asumist esitas oma investeeringute kava. komisjon võttis vastu teatise, mis puudutab paindlikkust stabiilsuspakti osas ja komisjon, mille eesotsas mina olen äh,, algatab energiaühise turu, tegeleb sellega, sellest, sellega tuleme me välja veeb-, veebruaris. ühine digitaalturg äh, Euroopa liigub, Euroopa muutub, Euroopa ei ole ei tagurlik ega konservatiivne, me oleme õppinud oma hiljutistest öö, kogemustest, me oleme täiesti sihikindlalt liikumas majanduskasvupoliitika suunas, tööhõivepoliitika suunas ja võimalikult vähem inflatsionistliku poliitika suunas. ma, me võtame teadmiseks Kreeka valimiste tulemused aga need tegevused, mida ja need otsused, mis me oleme komisjonis vastu võtnud, on pärit varasemast ajast juba, varasemast Kreeka valimiste eelsest perioodist. lisaks ma olen jätkuvalt seda meelt, et eelarve konsolideerimine, struktuurireformid, investeerimispoliitika, see on minu jaoks see kõige tähtsam kolmnurk ja see on alus Euroopa Liidu poliitikatele üldises plaanis. ja investeeringud, nendesse peame me suhtuma nüansseeritud, peame arvesse võtma ka meie stabiilsuse ja majanduskasvu pakti aga ainult laenudega ja suu-, ja suurendades riigivõlga ei saa me investeeringuid finantseerida. kui liikmesriigid panustavad Euroopa investeeringute fondi, sellesse uude instrumenti, mida me kutsume F-, e, FSI-ks, et siis me ei saa seda Egip-, võlaks pidada ja mõningad investeeringud Euroopa riikide ülestesse projektidesse, neid tuleb kohelda natuke teistmoodi kui neid investeeringuid, koheseid investeeringuid mõnel teisel tasandil. aga viie aasta pärast ma loodan, et öeldakse, et komisjoni nägemus oli õige jaa, et kui komisjon tuli välja oma investeeringute kavaga, siis äh, kindlasti sellel äh, on oma mõju, me vastutame Euroopa kodanike elu ja nende saatuse eest ka individuaalselt. ja see tulemus ja meie makromajandusliku poliitika äh, Äh, ellurakendamise edukust mõõdetakse just meie kodanike tasandil, kaaskodanike tasandil. Dank, härra Juncker. Wir fahren jetzt. Suur tänu. jätkame nüüd oma aruteludega. suur tänu äh, teile, härra komisjoni president, äh, siia tulemast, küsimustele vastamast. meie kahekesi kohtume varsti jälle me nüüd jätkame aruteludega siin sama süsteemi järgi. Poola senati nimel saab sõna kolleeg Vitbrod. suur tänu, härra president. ma tahaksin teid tänada selle eest, et te selle tänase kohtumise korraldasite, ma arvan, et see parlamentidevaheline nädal on parim viis, kuidas võimalust suurendada Euroopa Liidu demokraatlikku legitiimsust. ja ma arvan, et see teema, mida me täna arutame, on esmatähtis Euroopa Liidu tulevikku silmas pidades. meie Poolas, meil Poolas on väga suured ootused seoses Euroopa Liidu investeeringute kavaga see tähendab uusi ressurssi, uusi vahendeid, mis Äh, on seotud strateegiliste investeeringutega. aga samas, nii nagu härra Juncker ütles, et kõige tähtsamad ongi just pisidetailid. ja väga tähtis on see, kuidas seda äh, fondi kasutama hakatakse. ja komisjon on väga optimistlik ja kakskümmend üks miljardit äh, avalikke vahendeid ja kakssada üheksakümmend neli miljardit ka erakapitali kaasatakse sellele. kas see on realistlik? kas see erasa-, erasektor öö, on nõus kaasa tulema Euroopa, Euroopa projektidega, mille riskitase on väga kõrge tuletame meelde kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Euroopa algatust Project Bonds. see projekt ei ole siiani saavutanud seda kiirust, mida loodeti. aga kas see on realistlik, et kui nüüd erasektor saab kaasatud, et siis tõesti viieteistkümnekordistuksid need investeeringud? suur tänu, daamid ja härrad, juhin teie tähelepanu sellele, et meil on väga pikk pikk äh, kõnelejate nimekiri. ma ei tea, kas me saame kõigile kella ühte-teist sõna anda, me igal juhul üritame, aga te teate, et alates kella üheteistkümnest äh, me kohtume komisjonides ja seetõttu, mida lühemalt te teete, seda parem. järgmisena Nord Davis, palun Thank you, Mr President and thank you very much. suur aitäh, president, suur aitäh selle väga hinnatud võimaluse eest. kolm märkust. Euroopa Liit ja eriti Eurotsoon on ähm, saavutanud märkimisväärset edu viimaste viie ja, viie või kolme aasta jooksul. meil on kuus päkk, äh, kolm päkk, äh, pangandusliit on loodud ja ma loodan, et sünnib ka kapitaliturgude liit. loomulikult oleks pidanud need asjad looma kohe siis, kui rahaliit sündis. aga nii nagu tihti nende asjadega läheb, me oleme õiged otsused vastu võtnud ainult siis, kui mingisugune kriis või midagi meid selleks nu-, sunnib, aga ega tulemus on ikkagi väärtuslik poliitikate tasakaal on äh, olnud liiga kaldu öm, ähm, äh, kokkuhoiu poole, ütlevad mõned. Äh, minu arvates tuleks kannatlikkust säilitada Euroopa Keskpanga tehtava töö suhtes, quantitative easing'u suhtes. ja veel, meie Euroopa Liit peab alati olema reeglite ja võrdsuse põhine liikmesriikide vahel. ei saa olla mingisugust juttugi sellest, et tehakse ühele liikmesriigile järeleandmisi, mis, mida teistele ei tehtaks. kolmandaks, ma loodan, et me sooda, suudame leida mingisuguse kompromissi Kreekaga, aga selline kokkulepe ei tohi sündida nende äh, märkimisväärsete saavutuste kulul, mida ma siin mainisin. struktuurireforme ja muud taolist on saavutatud paljudes Euroopa Liidu osades ja muuhulgas ka Kreekas. ja tähtis on, et siin ei sünniks mingisugust motivatsiooni teistele liikmesriikidele, et nemad võiksid sama hoole, majandusliku hooletusega käituda nagu Kreeka austatud kolleegid, oleks hea, kui kõik piirduksid äh, kõneajaga poolteist äh, minutit ja nüüd järgmisena Ressauro Hispaania parlamendist, palun sí.. suur aitäh, president. Euroopa Liidus tuleb asju muuta, sellepärast et majanduslikud ja sotsiaalsed tulemused on üsna pettumust äratavad olnud maksude harmoneerimine, mida mainis ähm, Euroopa Komisjoni president, no mida selle kohta öelda? see põhimõtteliselt tähendaks maksuparadiiside elimineerimist Euroopa Liidust. jah, see on kõik väga oluline selleks, et meil oleks progressiivsem maksustamine ja sellel oleks omakorda kahe, kahte liiki äh, plusse. ühelt poolt rikkuse või jõukuse ümberjaotamine on üks Euroopa Liidu põhieesmärke ja me peaksime sellega edasi minema. me peame midagi lisama sellele positiivsele nõiaringile, millest rääkis komisjoni president. see tähendab siis jõukuse ümberjaotamist, seda esiteks, ja teiseks progressiivne fiskaalpoliitika, see aitaks meil luua töökohti, taastada majandust ja tõsta tööviljakust. praegu räägitakse palju kokkuhoiust ja muust taolisest. mina siiski rõhuksin pigem suuremõõdulisele jõukuse ümberjaotumisele. ja nii, nagu komisjoni president ütles, tõstaksin ka või teeksin ka mina volinikele ettepaneku käia külas liikmesriikide parlamentides. ja eriti näeksime Hispaania parlamendis hea meelega majandusasjade volinikku. järgmisena kolleeg Ferreira Euroopa Parlamendist. suur aitäh, president minu meelest on meil vaja analüüsida siin kahte asja, esiteks meie poliitikate sisu ja teiseks nende saavutamise meetod või nende elluviimise meetod. kõigepealt esimene. ettevõetu eh, positiivset või negatiivset tulemust saame hinnata alles siis, kui kui need tulemused on sündinud. viimaste aastate jooksul nähtu näitab, et asjad on tasakaalust väljas ja teiseks me ei ole kasutanud ühenduse meetodit. minu arvates me peaksime kasutama võimalust ja naasma ühenduse meetodi juurde ja troika mõtete juurde, tegelikult selle poolt hääletas meie parlament ka eelmise tööaja lõpul, sellepärast et praeguste instrumentidega tekib probleeme rohkem kui lahendusi. praegu ja veel, praeguses majandusolukorras on väga suured majanduslikud erisused. raske on, kui reeglitest kinnipidamine on peale sunnitud e-, ilma igasuguse mänguruumita. see on väga problemaatiline, aitäh suur tänu, proua Ferreira, aga kõneajast kinnipidamise kohta nüüd järgmisena härra Guerreri Itaalia senatist, palun. Thank you, Mr President, I agree. aitäh, härra president, olen päri sellega, et legitiimsus väljakutse ees seistes peavad täna kõik Euroopa institutsioonid rakendama tõhusamaid poliitilisi meetmeid iseäranis selleks, et taastada majanduskasv Euroopas vastasel juhul euroskeptikud ja populistid saavad eelise. stagnatsioonist ja deflatsioonist väljumiseks ja deflatsiooni vältimiseks on meil vaja reforme meie riikides, seda loomulikult, aga ühtlasi ka tasakaalustatud poliitiliste meetmete paketti, mis hõlmaks meetmeid Euroopa tasandil eri valdkondades, rahandus, maksundus, investeeringuvaldkonnad mis eh, stimuleeriksid nii eh, üldist kasvu kui ka vähendaksid meie nõrkusi. Need poliitilised meetmed peaksid rakenduma Eurotsooni ja Euroopa Liidu tasandil tervikuna ning mitte peamiselt liikmesriikide tasandil, nagu varem on tehtud. nii et kooskõlastamine, liikmesriikide poliitiliste meetmete kooskõlastamine on oluline, aga üksnes Euroopa äh, plaanis saame me üldist nõudlust mõjutada ja teha seda fiskaalsete ja majanduslike meetmetega. see tähendab, et tõhusamaks, tõhusamate poliitikate rakendamiseks tuleb meil muuta ka nii-öelda seda tasandit, millal otsuseid tehakse. meil on vaja tugevamat ühendusepõhist lähenemist ning institutsioonide vahelist raamistikku Euroopa Komisjoni ülemkogu ja Euroopa ja liikmesriikide parlamente kaasates, nii et minu peamine rõhuasetus on selleks, et meil on vaja tasakaalustatumat majanduspoliitikat, mis sõltub vähem ülemkogu ja tugevaimate riikide suvadest, nagu viimasel ajal on toimunud, esimees katkestab. suur tänu, härra Gereri, sõna saab nüüd härra Hunkur Saksamaa Bundestagist ähm,. Herr president suur tänu, härra president. meil on väga huvitav arutelu praegu ning tahaksin ühineda eelkõnelejatega, esimeste eelkõnelejatega ja selle, ja ühineda sellega, mida härra Juncker ütles, et et äh, tal on hea meel näha, et Kreeka rahvas on nii julge oma valikutes ning me peaksime seda julgust tunnustama. seoses äh, seoses tulevaste väljakutsetega ning äh, saavutatu analüüsiga Kreeka olukorda vaadates peaksime nentima, et praegune olukord on väga murettekitav. härra Juncker märkis, et hinnates sotsiaalmõõtmes raames saavutatud troika programmide põhjal Kreekas, et, et seda hinnang, hindamist ei ole korralikult läbi viidud ehk siis me peaksime arutama korrektuure meetmete osas, mis minu hinnangul on olnud neoliberaalsed oma põhialustelt või, või lähtunud neoliberaalsetest kriteeriumitest. meil on vaja seda suunitlust muuta, nagu mitmed Nobeli äh, laureaatidest majandusteadlased on märkinud. me peaksime rääkima varade jaotamisest Euroopa Liidu tasandil, progressiivsest majanduspoliitikast ning sotsiaal- ja keskkonda arvestavatest ümberehituskavadest iseäranis Lõuna-Euroopas. aitäh, härra Onkur ning Belgia parlament Kilginei. Le... suur tänu, härra president ja suur tänu selle kutse eest. sellised kohtumised on alati väga tähtsad, aga aga nad ei piisa selleks, et lahendada seda küsimust, mis puudutab demokraatia defitsiiti ja kõike seda, mis äh, aset leiab äh, sotsiaalses ja keskkonnavaldkonnas. jah, tõsi see on, et meil on vaja leida tasakaal investeeringute äh, kava, sotsiaalsete aspektide arvessevõtmine, Euroopa Keskpanga meetmed, mida peab veel sügavuti analüüsima aga see ei ole piisav ja see on liiga aeglane ja deflatsiooni kontekst on meie jaoks selliseks indikaatoriks, mis ütleb, et me ei ole leik-, liikunud õiges suunas. tulevikku silmas pidades tahaksime rõhutada kolme küsimust. esimene puudutab Junckeri plaani investeeringute kava ja neid summasid, mis puudutavad seda investeeringute kava ja mis siis peaksid asendama mingisuguseid liikmesriikide poliitikaid, aga eriti tahaksin rääkida sellest Junckeri kava orientatsioonist, et mida sellega seoses siis tehakse ja see on just see teine küsimus, mida ma tahaksin ka rõhutada, et meil on vaja nägemust või visiooni, selget visiooni eh, just näiteks energeetika valdkonnas, selles osas, mis puudutab eh, Euroopa Liidu eh, sõltumatust energeetika valdkonnas, see on väga tähtis, see on väga tähtis ka geostrateegilises plaanis, kus Euroopa Liidul on väga tähtis roll etendada selleks, et tagada rahu, rahu nii seoses sellega, mis Venemaal toimub või Lähis-Idas. ja kolmas küsimus puudutab äh, sügavuti minemist, me rääkisime eelarvelistest küsimustest, eelarve kontrolli küsimustest, aga me peaksime rääkima ka fiskaalharmoneerimisest ja fiskaaldumpingu vastasest võitlusest ja väga kahju, et härra Juncker enam siin ei ole, sellepärast et need on prioriteetsed küsimused, mille me peame rõhu panema. aitäh, härra Kilkine, nüüd härra Simon Euroopa Parlamendist. aitäh, eelmisel pühapäeval toimunu näitas meile nii mõndagi. kui me ei pea oma arutelu nüüd konstruktiivselt ja tulevikku suunatult, siis võidavad sellest need, kelle vastu me siin praegu põhiliselt sõna võtame, nende, need, kes tahavad euro hävitada ning Euroopale vastu töötavad. Euroopa on kõike üritanud teha nõud-, nõudmistele vastu tund-, tulemiseks ning mõnikord on tehtud ka vigu uutes olukordades, eri kontekstides on väga raske rakendada ühte ja sama retsepti. Euroopa Komisjon üritab midagi teha selle põhjal, mis täna hommikul on räägitud, ühelt poolt paindlikkust tagada, teiselt poolt aga mitte lõdvendada eelarvepoliitikat määral, mis oleks ebaterve. Euroopa Komisjon üritab teha investeeringuid, aga mitte võtta võlgu selleks ning kui me nüüd täpsemalt vaatame seda, mida president Juncker ette pani, siis näeme me, et paljuski need küsimärgid, mis, mis meil on, võivad saada vastuse läbi selle programmi. vähemalt selles, mis puudutab äh, võlgade lükkamist ühe, ühe õlult teise õlule, sellest, sellest praktikast loobumist. kui me seda teha ei soo-, suuda, liikmesriikide parlamentide liikmetega, Euroopa Parlamendi liikmetena oma aruteludes järgnevatel päevadel, nädalatel, aastatel, siis sisuliselt Euroopa liigub tagasi ning kõigil valimistel kõigis riikides, kus on probleemid, sarnased probleemid, hakkavad võitma just need, kelle võitu me ei soovi ja see ei saa olema eesmärk. aitäh, härra Simon! daamid ja härrad, aeg läheb meil käest ära nüüd härra Sassi, proua Kukumaa ning härra Saite ning proua Matias saavad sõna. seejärel meie kolm raportööri võtavad kokku ning äh, üksteist viisteist läheb meil edasi töökomisjonides siin ja teistes saalides. nüüd härra Sassi, Soome parlament. suur tänu, president. ma tahaksin öelda, et kui intressimääradega ei manipuleerita, kui need on reaalsed intressimäärad, siis äh, see on äh, see alus, millelt on võimalik edasi minna, et Itaalias vähenesid intressimäärad kaheksalt äh, kolmele protsendile ja kui intressimäärad oleksid olnud samal tasemel, siis riigid oleksid saanud tagada fiskaalse vastutustundlikkuse, konkurentsivõime ja nüüd äh, Euroopa Keskpank äh, ostab äh, sekundaarturul finantsinstrumente, ähm, see jällegi vähendab intressimäärasid, harmoneerib neid ja ma tahaksin veel kord toonitada, et kõrged intressimäärad on kõige paremaks stiimuliks äh, majanduskasvule, need on paremad kui äh, kõikvõimalikud reeglid. meil äh, tuleks panna konkreetselt paika selline võrdlustabel, et kus oleks välja toodud äh, riikide intressimäärad, kui need on kõrged, siis see näitab, et äh, majandusel läheb hästi ja poliitikud on oma tööd õigesti teinud. suur tänu, härra Sassi ja nüüd härra Kukumaa Küprose parlamendist. tänan, president. ma sooviksin öelda midagi selle kohta, mida mainis härra Juncker. ta rääkis mehhanismidest, mis toimivad Euroopa tasandil, ükskõik, kas me räägime siin Euroopa poolaastast äh,, two-pack'ist, six-pack'ist, see on kõik loomulikult väga keeruline, tal on täiesti õigus, aga me, kui me soovime lihtsustada, siis me ka midagi ei saavuta. me ei anna oma panust äh, sellele, et äh, toetada oma poliitikatega liikmesriike ja kodanikke ilusad kirjeldused on üks asi, aga kui nüüd vaadata neid plaane lähemalt, äh, siis seal on tegemist tõesti väga küüniliste sõnastustega, kui äh, roosad prillid eest võtta, siis on olukord hoopis teistsugune. me ei saa niimoodi äh, kriisiga võidelda, me ei saa kriisi järelmõjudega nii võidelda paljudes Euroopa riikides. meie eesmärk peaks olema kriisi mõjude leevendamine ja kui selleks valitakse säästupoliitika, siis me ei saa probleeme lahendada. härra Padler. ütles äh, ka seda, et äh, kui äh, steik kõrbeb põhja, siis ei ole lihunik ähm, süüdi, ka selle üle võib ka debateerida. Leedu parlamendi esindaja järgmisena, palun. tänan, härra president, ma olen kolleeg äh, Tšikanega nõus, et äh, riiklikud parlamendid väga harva rakendavad äh, Euroopa Komisjoni soovitusi struktuurireformide valdkonnas, mis tunduvad üsnagi mõistlikud võib-olla need peaksid olema riikidele siduvad. järgmine küsimus puudutab Euroopa investeerimisplaani, mida tuntakse Junckeri plaani nime all. see plaan pakub teatavat optimismi äh, selleks, et äh, tõsta investeeringuid ja et ähm, tõsta tööhõivet, aga minu küsimus on, et kes saab sellest kasu kas äh, rikkad riigid, kellel on vahendeid kaasrahastamiseks ja mis saab nendest, kellel on kõige suuremad majandusraskused, kas nemad ka saavad sellest plaanist kasu, aitäh? tänan, proua äh, Visaita, järgmisena proua Mattias Euroopa Parlamendist, palun. tänan, president. tahtsin toonitada ühte aspekti, mida siin juba mainiti me kohtume igal aastal ja tervitan siinkohal oma kolleege riiklikest parlamentidest. igal aastal me räägime, et me ei saa midagi muuta, me ei saa ohustada siin äh, progressi ja nii edasi. aga meil tuleks äh, läbi viia hindamine, et mida me oleme seni saavutanud me ei ole saanud üle makromajanduslikust ebastabiilsusest, me ei ole Eurotsooni veel kriisist välja toonud, nii et nende muredega tuleb meil tegeleda. Need ettepanekud, mis on nüüd välja pakutud, eriti seoses investeerimisplaaniga, need ettepanekud põhimõtteliselt on keskendunud sellele, et need, kellel on kõige rohkem raha vaja, unustagu see ära Lõuna-Euroopa unustagu see ära ja Euroopa Keskpank tegutseb äh, samuti. meil on vaja konkreetseid äh, tegusid, et ähm, saada üle sellest makromajanduslikust ähm, ebatasakaalust. üks äh, kolleeg ähm, ütles, et struktuurireformid ei mõjuta eelarvet, aga see on vale. struktuurireformid põhjustavad tööpuudust ja majanduslangust, aitäh enne kui ma annan nüüd äh, sõna kolmele panelistile, tahaksin ma öelda, et äh, kõikidele kolleegidele me ei saanud äh, sõna anda, palun suhtuge sellesse mõistlikult. ja majanduskomisjon kohtub ruumis B3C null viis null, see asub äh, plenaarsaali vastas, tööhõive kohtub ruumis PHS üks A null null kaks, see ruum asub korrus madalamal ja eelarvekomisjon kohtub äh, siinsamas kohe pärast äh, meie koosoleku lõppu nii et äh, veel kord majanduskomisjon PHS kolm C null viis null, tööhõive PHS üks A null null kaks ja eelarvekomisjon siinsamas äh, täiskogu saalis. ja lõpetuseks äh, annan sõna nüüd panelistidele tagurpidises järjekorras, kõigepealt härra Parte, proua Tšigane ja lõpetuseks proua Peres. palun, härra Parte. tänan, president, ma teen lühidalt, kuna aega on vähe arutelu näitas, et äh, riiklikud parlamendid suhtuvad Euroopa poliitikasse vastavalt äh, oma partei poliitilistele seisukohtadele. härra Junckeri sõnavõtt äh, näitas, et suundumuses äh, oleme me siiski ühel meelel ja härra Siimann Euroopa Parlamendist võttis kogu temaatika väga hästi kokku. Äh, suur tänu, see oli küll lühike ja lööv. proua Tšigana, palun yes.. tänan. meie arutelu keskendus kahe poliitika võimaluse ümber, kas fiskaalvastutus äh, või siis ähm, rohkem kulutamine ja need, kes ütlesid, et on vaja rohkem kulutada, need ei öelnud, kust see raha peaks tulema. kui äh, riigid ei saa kapitaliturgudelt laenata, siis äh, kuidas nad saavad raha, mida kulutada, see on suur küsimus. ja teine küsimus äh, puudutab seda, mida ütles härra Juncker. tasakaalus eelarve ei ole kasinus eelarve tasakaalus eelarve on terve mõistuse eelarve, ei tohiks kulutada rohkem, kui teenid ja nüüd, mis puudutab struktuurireforme, siis ma ei ole nõus nende kolleegidega, kes ütlevad, et struktuurireformid põhjustavad tööhõivet ja aeglast majanduskasvu, see ei ole tõsi, kui me tahame, et investeerimispakett toimiks, siis on vaja struktuurireforme rakendada, sellepärast et kui äh, majandus on äh, strukturaalselt reformimata, siis äh, investeerimispakett ei toimi ja ei too endaga kaasa vajalikku kasu ja suur ebavõrdsus on konkreetselt äh, seotud sellega, et paljudes liikmesriikides on struktuurireformid läbi viimata. lõpetuseks tahaksin kommenteerida seda, mis äh, puudutab äh, paindlikkust ja fiskaalse stabiilsuse lepingut minu arvates ei tohiks neid liiga paindlikult kasutada, kui me räägime investeeringutest, siis peaks olema rohkem paindlikkust, aga me ei peaks olema liiga paindlikud, sellepärast et oleme ju näinud, et äh, fiskaal- ja majanduskoordineerimine on toiminud ja on endaga kaasa toonud edu, aitäh! Äh, suur tänu, proua Peres, palun! suur tänu, härra president, äh, arutelu oli väga huvitav ja ma arvan, et tegemist ei ole sellega, et kuidas lõpetada nüüd või see arutelu, vaid tuua välja mõningad põhilised ideed ja mis puudutab küsimusi ja siis neid vastuseid, mis ainult, et Eh, president Schulz ütles, et ega me ei oodanud Kreeka valimiste tulemusi selleks, et midagi muuta ja selle jätkuks ma arvan, ma võin öelda, et, et see eh, töö, mis see parlament on ära teinud, ka tema eelmine koosseis selles osas, mis puudutab Troika töö eh, kokkuvõtet, see on midagi, mis on nüüd meie ees laual ja mida me peame arvesse võtma. mis puudutab seda kolmnurka investeeringud, eelarve ja struktuurireformid, siis see võib asjad keerukamaks muuta. aga väga mitmetes sõnavõttudes viidati sellele ja ma arvan, et me ei saa vaikides sellest küsimusest mööda minna, küsimusest, mis puudutab maksustamist. ja me näeme väga hästi, et kui me mingisugused mehhanismid ellu kutsume, et siis, et kuidas, kuidas see täpselt toimib, et sellega me kontrolli või selle, sellega päris kursis ei ole, aga tunnustagem seda, tunnistagem seda, et mis puudutab tulevasi põlvkondi, siis alafinantseerimine on väga kriitiline küsimus äh, seoses tulevikuga, täpselt sama kriitiline küsimus kui liigne või liiga suur võlg ja majanduskasv. ja väga paljud rääkisid Junckeri äh, investeerimiste kavast, aga sellest ei saa mitte midagi, kui seda tõesti tõhusalt ei hakata ellu rakendama. ja see Eh, tähendab ka seda, et me peame uuesti ümber vaatama majandusjuhtimist puudutava küsimuse ja viimane märkus puudutab struktuurireforme, mitte ke-, ei ole kedagi, kes ei ütleks, et peaks neid reforme ellu kutsuma, aga küsimus on selles, et kuidas neid teha, kuidas kaasatakse erinevad partnerid, millise kiirusega neid teha ja mida nad otseselt puudutavad, need reformid, selleks et nad oleksid tõhusad. suur tänu, proua Peres, austatud daamid ja härrad, seega on meie esimene voor lõppenud, nüüd äh, üksteist viisteist jätkavad tööd meie kolm komisjoni ning palun vaadata siis teil oma päevakava äh, selles osas, mis puudutab pärastlõunast tööd. praegune istung on lõppenud